Grazie, kolleegid, della vostra. suur tänu, kallid kolleegid, alustagem õigeaegselt, suur tänu, et äh, olete kõik ilusti kohal ja läheme kohe päevakorrapunkti number kaheksa juurde, mis puudutab siis rahastamisvahendi loomist koostööks tööstusriikidega ja ma annaksingi otsekohe sõna meie raportöörile, proua Lokk-Piilerile. suur tänu, härra esimees. eile mind äh, nimetati selle arvamuse koostajaks äh, fraktsiooni poolt, nii et ajaliselt oli mul täiesti võimatu seda teemat äh, läbi vaadata, nii et natukene taustast nüüd. me pead tahame kõigepealt selgitada, kas see rahastamisvahend koostööks tööstusriikidega on välispoliitika vahend või kaubandus- ja tööstuspoliitika vahend. minu äh, kolleeg proua Peer Roheliste fraktsioonist äh, pani kokku arvamuse eelmisel mandaadi ajal ning ta ütles, et tegemist on välispoliitilise vahendiga selle arvamuse võttis Ahvet äh, eelmise mandaadi ajal vastu ning äh, selle arvamusega esitati nõudmine, et tuleks äh, luua vastav seadus. nüüd on Euroopa Komisjon teinud algatuse lähtuvalt Ahveti ettepanekust. meil on nüüd plaanis rahastada meetmeid arenguriikides, mis ei ole avaliku äh, arenguabivahendid, see on väga oluline, sellepärast et just äh, selliste riikide nagu Hiina, Brasiilia ja India on meil mitmesuguseid projekte ja programme, mis ei lange arenguabi valdkonda, näiteks äh, teadusprogrammid Erasmus Mundus, rahvusvaheline ja vastastikune tehnoloogiavahetus, sotsiaalsed, kultuurilised dialoogid ja nii edasi. kui see tööstusriikidega koostööks ette nähtud äh, rahastamisvahend äh, peaks jääma INTA pädevusse, siis saadaks parlament äh, välja signaali, et me teeme siin kaubandus- või arengupoliitikat, aga mitte välispoliitikat. seda silmas pidades tuleb täna otsustada, kas me anname oma esimehele härra Albertinile äh, pädevuse mandaadi kirjutada esimeste konverentsile, et ähm, saada selleteemalised pädevused endale Väliskaubanduskomisjonilt. tänan. A questo punto darei la parola all'on-. suur tänu, proua Lokpiller ja sõna nüüd härra Kaalerile, kes tegeles sellega eelmise mandaadi ajal. tänan, härra esimees ma sooviksin põhimõtteliselt äh, toetada seda, mida ütles äh, kolleeg Lohpiiler just eelnevalt. Äh. eelmises koosseisus me pidasime arutelusid sel teemal, et kuidas finantseerida neid meetmeid arengu või üleminekuriikides, mis ei ole klassikalise arenguabi meetmed, ehk siis mis ei Lange teatud äh, OECD arenguabikomitee kindlaks määratud äh, kriteeriumite alla. niisiis, me soovime, et meetmed oleksid äh, järjepidevad ja mitte ainult ettevalmistavad. arvestades seda, olen ka mina arvamusel, et kui ei ole tegemist klassikaliste arengukoostöö meetmetega, siis äh, tuleb mängu ka välispoliitika ja ma toetan kolleeg Peeri äh, seisukohta, mis võeti vastu enne valimisi. toon mõned näited projektidest. näiteks äh, Euroopa Õpingute Instituut Brasiilias, see on meede, mis ei lange arengukoostöö alla. ja samuti, ma ütlen inglise keeles, kuna ma ei tea, kuidas saksa keeles seda öelda, EU visibility public uh, diplomacy outreach. see oli projekt, mis uh, ei saanud rahastust arengukoostöö läbi ja võimalik äh, ASEAN-i Euroopa Liidu vabakaubanduskokkulepe. Need on lihtsalt mõned näited, mõned märksõnad ja seetõttu toetan seda, mida ütles äh, eelkõneleja selle kohta, et meie komisjoni esimees peaks saatma kirja esimeeste konverentsile, et äh, vaidlustada see otsus, et teema jääb äh, väliskaubanduskomisjoni pädevusse, sellepärast et siin on tegemist äh, väliskomisjoni teemaga. me peaksime saavutama vähemalt äh, selle, et meil oleksid võrdsed pädevused väliskaubanduskomisjoniga. praegune olukord ei ole vastuvõetav. tahaksin öelda üht-teist ka välja pakutud õigusliku aluse kohta. komisjon valis sada kaheksakümmend üks A praeguste lepingute põhjal. vabandust, kolleegid, lõpetage oma telefonaadid siin, see häirib mind. niisiis, sada kaheksakümmend üks A, see ei tooks kaasa kaasotsustamismenetlust, meie parlamendina peaksime püüdlema selle poole, et meil oleks kaasotsustamismenetlus ja seetõttu teeme ettepaneku, et ähm, me võtaksime hoopis sada seitsekümmend seitse õiguslikuks aluseks, ka meie juriidiline teenistus soovitab seda. ja õiguskomisjon on samuti meiega samal arvamusel ja me ise jõudsime ka selle järelduseni enne valimisi. nii et see on oluline punkt, mida tuleks silmas pidada, suur tänu. viimasena saab jällegi sõna proua Lohpiller, kuid kas enne seda me siiski lõpetame arutelu? kui rohkem kõnelejaid ei ole, võtan arvesse seda, mida öeldi, olen nõus kõige sellega, ehk siis teisisõnu olen teiepoolse lähenemisega nõus kui me räägime siin pädevuse küsimusest, arengu ja, arenguküsimustes ja Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahelistes aruteludes, või kui me räägime väliskaubandusest, siis see muidugi jääb meie pädevusest välja. kui on tegemist lihtsalt suhete arendamise kolmandate riikidega arenguküsimustega, siis jah. kuid tegemist on äh, küsimusega, mis äh, katab äh, väga suurt valdkonda, sealhulgas ka välispoliitilisi küsimusi ja me peame sellega tegelema. seega võtan arvesse teie soovituse ja selle kohaselt äh, saadan kirja ning siis võetakse see teema üles komisjoni esimeeste konverentsil ning vaatame siis kuidas need asjad edasi arenevad. sellega on ammendatud punkt number kaheksa ja nüüd päevakorrapunkt number üheksa, stabiliseerimisvahendi muutmine. siin on proua Pratner, meiepoolne eestkõneleja ja teile siis sõna sissejuhatuseks. suur tänu, tere hommikust kõigile ja suur tänu sõna saamast stabiliseerimisvahendist äh, rääkides tuleb kõigepealt öelda, et Angelika Peer oli eelmise äh, parlamendi ametiajal roheliste poolt asja eestvedajaks, äh, kuid hetk tagasi võtsin siis selle üle. nagu eelmise punkti puhulgi, on peetud esialgsed arvamuste vahetused ja äh, teatud arvamus on välja kujundatud komisjoni poolt äh, saadud äh, dokumendi osas, nagu te teate, stabiliseerimisvahend on suhteliselt uus instrument ja komisjon on äh, selle muutmiseks ette näinud ainult paar muutust, üks on seotud kohtuistungiga, nimelt see puudutab siis käsi, käsirelvu ja väikerelvu, relvi ja pädevus on siin ka parlamendil ja komisjon tahab, et see pädevus oleks kinnitatud äh, ka instrumendis, me oleme kohtuotsusega nõus ja komisjoni ettepanekuga siis ka. teine ettepanek puudutab seda, et hanke menetlus oleks avatud äh, kõikidele, mitte ainult Euroopa Liidu äh, Mm, ettevõtetele ja vabaühendustele, peaasjalikult puudutas see muudatus siis seda, et juurdepääs oleks tagatud ka Šveitsi vabaühendustele ja teiste arenenud riikide vabaühendustele, nii et sellega me võime ka olla nõus, probleeme sellega ei peaks tekkima. komisjon on välja pakkunud ka veel selle et, et äh, kümne protsendi osas suurendataks punkt neljakümne ühe vahendeid, nagu me aru saame, komisjoni selgitustest, on see sellepärast, et selles valdkonnas on lihtsam rahasid kulutada, kuna neil on selleks suutlikkus nii personali kui ka projekti äh, arvu osas suurem. see on kindlasti ka valdkond, kus võiks rohkem raha kulutada, kuid äh, selleks aga, et me saaksime olla nõus sellise suure vahendite suurendamisega, peame me olema kursis ähm, ka kogu selle asja taustaga, see on väga suur valdkond, ka näiteks ähm, relvade levikuse piiram-, leviku piiramise küsimus on seal. Äh, Kiievis, Moskvas meie keskused, äh, Alžeerias äh, meie keskus, Afganistanis teatavad projektid, kuid nende projektide hulgas äh, on ka terve rida selliseid projekte, millest me ei tea midagi. ja Euroopa Parlamendi sekretariaat on üritanud äh, äh, Alžeerias oleva keskuse kohta infot saada, kuid tegelikult äh, me ei teagi täpselt, äh, millega on tegemist terrorismivastane keskus, jah, aga nimetus on väga lai. nii et selle kohta me tahaksime saada lisainformatsiooni enne kui me oleme lihtsalt äh, nõus äh, selle eelarverea äh, suurendamisega. ja veel paar asja, mille võtaksin üles, see Alžeeria keskus Alžeeris. Ähm, üsna mitu hinnangut ja aruannet on meieni saadetud äh, Ehm, kuid samas on üsna mitu ka sellist aruannet, mis on jõudnud ainult nõukokku ja mitte meile, ka meie peaksime selle saama. ja veel üks projekt, ma ei tea, kas te olete kursis sellega, nimelt äh, rahu ülesehitamise rahupartnerlusprogrammid ja me tõesti tahaksime, et komisjon seal need programmid ka nüüd operatiivseks muudaks, seni on tegemist olnud ainult kontseptsiooni äh, kontseptsiooni välja töötavate töögruppide kohtumistega, mitte midagi ei ole koha peal tehtud ja me tahaksime teada siis komisjonilt, kuidas nad kavatsevad järgmise aasta jooksul sellele asjale natukene äh, reaalsemat äh, maiku anda, et ka midagi hakkaks tegelema ja sellepärast tegema, tehtama, sest et midagi meie meelest praegu veel ei ole tehtud. ja veel viimane punkt, kahjuks ähm, tänu sellele, et tuli jõuda poliitilise kompromissini on väga palju stabiilsusvahendi äh, rahadest läinud toiduabiks. esialgu tehti ju ettepanek äh, kasutada ka põllumajanduseelarvet äh, selle jaoks, kuid nüüd stabiilsusvahendist siis seda sellepärast, et et üks osa stabiilsusvahenditest instrumendist on ette nähtud ähm, siis nii-öelda ettenägematuteks kuludeks, mis on täiesti mõistlik, kuivõrd kriisiolukordi ei saa ju ette näha, kuid äh, minu meelest seda reservi ei tohiks äh, näha üldreservina, mida võib äh, igal suvalisel hetkel kasutada. tegemist peaks olema siiski erakorralise reserviga ja kui seda on kasutatud, siis tuleb mõelda sellele, kuidas sinna vahendeid tagasi saada, seda ei saa, nagu ma ütlesin, kasutada suvaliselt lihtsalt selliste tegevuste rahastamiseks, mis tegelikult peaksid oma vahendid saama mujalt, näiteks nagu siis see toiduabi äh, Äh, küsimus, nii et me tahaksime, et eelarvekomisjon lahendaks selle küsimuse, sest meile tõesti äh, tekitab muret, et tänu sellele on stabiilsusvahendi, äh, stabiilsusvahendi instrumendi vahendid praegu täna kakskümmend protsenti väiksemad. suur tänu. suur tänu, härra partner, Bratner ja sõna saab komisjoni nimel härra Miller, kes selgitab natukene seda tausta, et me saaksime siis teada, miks need muudatused äh, komisjon on esitanud, härra Miller. Äh, suur tänu, härra esimees, äh, ka omalt poolt siis kõigepealt paar sissejuhatavat sõna välistegevuse ähm, instrumentide mm, ülevaatest, stabiilsusvahend on ainult üks osa sellest üldisemast instrumentide paketist, mis praegu on ülevaatamisel üldiselt siis rääkides, need instrumendid toimivad kõik väga hästi, eh, need on piisavaks aluseks meie välispoliitika edendamiseks, me ei ole näinud rakendamisega suuri raskusi mitte ühegi instrumendi puhul tegelikult. see peegeldub ka selles, et meie abi suuruse, abi andmine, abi suurus eelmisel aastal oli rekordiline. Eh, jah, peamine probleem puudutab äh, nende projektide rahastamist, äh, mis ei kvalifitseeru ametliku arenguabi alla. see on peamine probleem, mida me oleme üritanud äh, lahendada siis tööstusriikide instrumentide alt. Komisjon muidugi ei saa kommenteerida parlamendi sisepädevuste küsimust, et, et kes on selles küsimuses juhtivaks komisjoniks kuid nii palju ütleksin siiski, et komisjoni poolt on oluline seda vaheülevaadet näha paketina. nii et kõik meetmed, mis võetakse parlamendis meie aitamiseks, äh, oleks väga teretulnud, et lähenemine oleks ühtne. rõhutan nii palju, et äh, projektid, mida me tahame äh, selle uue tööstusriikidele suunatud vahendi alt jäävad ilma projektide heakskiitmiseta vahenditest ilma nii et äh, see otsus tuleb langetada jaanuaris, nii et õiguslik alus tuleb enne aasta lõppu äh, ära muuta, et äh, need projektid saaks ka rahastatud, need on väga olulised projektid, nagu ka vahe, nagu ka paljud kolleegid on öelnud. Need on ühenduse huvides, paljude projektide puhul on tegemist äriprojektidega, aga ärgem unustagem ka seda, et me tahaksime rahastada ka Erasmus Mundust äh, Äh, see tähendab meie tudengite ja õpetajate äh, välismaale saatmist ja kuskilt tuleb selle jaoks rahad leida. nii et kõik need projektid ja tegevused on väga väärtuslikud, kuid need satuksid ohtu, kui äh, need meetmed ei ole õigeaegselt vastu võetud ja eelarve jääb kulutamata. Rootsi eesistujariik ja nõukogu Eh, tahaksid eh, selle paketi osas kokkuleppele jõuda veel selle aasta lõpuks, nii et eh, ma tõesti loodan, et parlamendi väliskomisjon meid nendes jõupingutustes ka toetavad. mis puudutab nüüd seda konkreetset ettepanekut stabiliseerimisvahendi osas, siis äh, proua Brandner, teie raportöör võttis äh, meiepoolse ettepaneku väga hästi kokku. me oleme valmis astuma dialoogi kõikides nendes küsimustes, äh, mis ta tõstatas, natukene tekitab mulle muret see, et ta väidab, et parlamendini ei ole jõudnud kogu info stabiliseerimisvahendi rakendamise kohta uurin asja, äh, ma ei näe põhjust, miks äh, kogu info ei ole jõudnud parlamenti ja annan siis endast parima, et äh, see nii kiiresti kui võimalik jõuaks. nüüd see rahupartnerlusprogramm, raportööri märkused võtan arvesse, kuivõrd minu kolleeg, kes selle eest vastutab, ei ole veel kohale jõudnud, võib-olla jääb natukene aega meil üle hiljem ja ta saab seda täpsemalt selgitada, kuid nagu ma aru saan, siis äh, esimesed grandilepingud on allkirjastamisel pärast esimest äh, pakkumiste vooru ning äh, esimene partnerlusvahendi projektide voor on siis käivitamas kuid ma ei tea, kas on tulemas nüüd mõttepaus enne järgmist vooru, kuid kui minu kolleeg kohale jõuab, siis ta loodetavasti saab ise selgitada. proua partner rääkis ka eelarve stabiliseerimisvahendi eelarvest, see on täiesti tõsi, mis ta ütles kuid mulle tundub, et see on siiski teema, millega peab tegelema teie eelarvekomisjon. kuid, kuid jah, kahjuks muud ei olegi nagu öelda äh, härra esimees, komisjon on valmis ja abi pakkuma kõikidele kolleegidele äh, nii selle vahearuande osas äh, laiemalt äh, ja muidugi anname alati hea meelega lisainfot ka nende instrumentide puhul, mis puudutavad otseselt väliskomisjoni, kuid täna olen valmis vastama ka edasistele küsimustele äh,. Sta bene quando e se dovesse äh, int-. hästi. võib-olla kolleeg äh, eelarvekomisjonist äh, soovib veel midagi öelda või kui rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis räägin natukene ajaplaanist viieteistkümnendaks äh, oktoobriks saate te lõpliku sõnastuse tõlgituna. nii et viieteistkümnendaks oktoobriks saate selle raporti lõpliku sõnastuse kahekümnendal oktoobril kell kaksteist null null on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. oleme arvamusel, et neljandal, viiendal novembril leiab siis aset ähm, arutelu seoses selle raportiga, nii et ähm, hääletamine võiks toimuda kümnendal novembril. ja siis äh, detsembris, äh, neljateistkümnendal kuni seitsmeteistkümnendal detsembril võime hääletada seda küsimust täiskogul. nüüd äh, öeldi mulle, et äh, järgmine raportöör proua Ladford ei ole kohal, et käsitleda järgmist päevakorrapunkti. ma katkestan istungi ja ootame, kuni raportöör kohale saabub, ehk võtab see aega ainult paar minutit me olime nende kahe päevakorrapunkti ammendamisel tõesti väga kärmed, nii et võib-olla me olime isegi liiga kiired, nii et äh, katkestan koosoleku viieks minutiks. tänan. Bene, eh, mi, viene, eh, mi viene comunicato in questo momento che la eh, relatrice, la mm, onorevole Lu- selgub, et äh, proua Ladford on, teda on juba nähtud siin. niisiis, alustagem uuesti koosolekut. tähelepanu, kolleegid. palun istuge oma kohtadele ja siis saame koosolekuga jätkata. me räägime siin siis nimekirjast, kolmandate riikide nimekirjast, mille kodanikud ei pea omama viisat Euroopasse tulekul. päevakorrapunkt kümme siis. meie komisjon, nagu te teate, koostab selles küsimuses arvamuse komis-, Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta millega tühistatakse viisanõue Montenegro, Serbia ja teiste endiste Jugoslaavia vabariikide suhtes. Nende suhtes viisaerand on kehtinud juba mõnda aega. nüüd raportöör proua Ladford, tutvustage seda punkti meile. Thank you very much, uh, Chairman uh.... suur tänu, härra esimees. vabandust, et ma hilinesin. ma arvan, et siin ei peagi eriti selgitama, et meie komisjon ja parlament üldisemaltki on tungivalt toetanud viisarežiimi lihtsustamist Lääne-Balkani riikidele. see on osa Thessaloniki agendast ja nad suunduvad loomulikult ka Euroopa Liidu liikmelisuse poole, kui nad on täitnud kõik kriteeriumid. kõikidele, kes on selle unustanud, tuletaksin ma meelde, et endise Jugoslaavia riikide kodanikel oli juba viisavabastus Euroopa Liidus reisimiseks niisiis äh, viisarežiimi kehtestamine äh, oli samm tagasi. jällegi ei pea siin pikemalt selgitama põhjuseid, miks viisavaba reisimine on oluline kontaktide arendamisel, edendamisel, dialoogi ja suhete arendamisel mis aitab tutvustada ka Euroopa Liitu, tõhustada koostööd ja lõpuks ka ettevalmistust liikmelisuseks. Euroopa Komisjoni ettepanek on üldjoontes tore. ka volinik härra Rehn kõneles siin meie komisjonis hiljuti sellest ning ma arvan, et me kõik toetame seda, et on tarvis tagada, et teatud saavutuste, teatud standardid, mis on saavutatud viisarežiimi lihtsustamise raames, säiliksid. peamist raportit koostab äh, kodanikuvabaduste äh, komisjon, mina olen seal variraportöör, äh, raportööriks on proua Fajon. ning seal raportis öeldakse, et kõiki viite riiki tuleks kohelda ühtemoodi. selline lähenemine kus näiteks Bosnia, Hertsegoviina ja Albaania jäetakse sellest otsusest välja ning nende olukorda uuritakse uuesti kahe tuhande kümnendal aastal, tähendaks seda, et otsuste tegemise protsess viibib. minu ettepanek niisiis siin, eriti mis puudutab neid viite riiki ja nende käsitlemist koos, on et me jääme selle põhimõtte juurde, et ähm, praeguse määrustiku raames eeldatakse, et äh, Makedoonia ja Serbia suudab kriteeriumit äh, täita. Serbia juba on öelnud, et, äh, et nad on juba kvalifitseerinud, kvalifitseerunud, kuigi komisjon, Euroopa Komisjon pole seda kinnitanud. aga me ütleme ka Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina kohta, et viisavabastus rakendub kohe pärast Euroopa Komisjoni hinnangut selle kohta, kas need kaks riiki on täitnud vastavad kriteeriumid. ehk siis jõustub kohe pärast Euroopa Komisjoni hinnangu avalikustamist Euroopa ametlikus ajakirjas. me jääme siis praeguse määrustiku juurde, aga viisavabastus rakendub sõltuvalt siis Euroopa Komisjoni hinnangust, kas kriteeriumid on täidetud või mitte. ma lisasin siia ka ettepaneku, et komisjon peaks hinnangut läbi viima igakuiselt ning andma tulemustest teada nii Euroopa Parlamendile, nõukogule kui ka vastavatele riikidele. ma saan aru, et kodanikuvabaduste komisjon oma raportis seda ei ütle, võib-olla ma suudan veel raportööri seal veenda. minu arvates oleks kasulik järjepidevalt hinnanguid, hinnanguid läbi viia, see hoiaks ka neid riike pinges ning annab meile Euroopa Liidus võimaluse toetada võimalikult palju äh, neid kahte riiki. nüüd Kosovo. mul on siin järjekord vale, sest ma rääkisin kõigepealt muudatusettepanekust kaks, see nüüd on muudatusettepanek üks. seal öeldakse, et komisjon peaks alustama viisa liberaliseerimise dialoogiga võimalikult kiiresti sarnaselt äh, ning see äh, süsteem peaks olema sarnane teiste Lääne-Balkani riikidega. see ei peaks sõltuma sellest, äh, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid on tunnustanud Kosovo iseseisvust. see, seega sõltumata sellest, et kakskümmend kaks liikmesriiki on tunnustanud iseseisvust ja viis mitte. vaatamata sellele, niisiis on oluline Kosovo puhul edasi liikuda et neil oleks vähemalt mingisugune võimalus pikemate viivitusteta teiste riikidega sammu pidada. loomulikult on praktilisi põhjuseid äh, äh, aidata mahajääjatel järele jõuda. see äh,, kui mõningatel riikidel äh, on viisavabastus, äh, teistel mitte, hakkaks tekkima eh, moonutusi ja väärnähtusi kodakondsuse taotlemisel äh, naaberriikides, ehk siis äh, viisa, mitte viisavaba riigi kodanikud võiksid soovida naaberriigi kodakondsust, kellel on viisavabadus. ning me ei soovi mitte kuidagi õõnestada ähm, teekaarti, meie paika pandud standardeid, komisjoni autoriteeti. mitte keegi meist ei soovi seda ning loomulikult tuleb öö, äh, mõnedele valitsustele seal selgeks teha, et nad peavad ennast tõesti pingutama. samas tuleb tõdeda, et need riigid, mis ei ole veel täiesti täitnud neid kriteeriume, on saavutanud teatud edusamme. ja kuna komisjon läbi hinnanguprotseduuri kontrollib tegelikult olukorra, olukorda ning siia võiks lisada siis ka selle igakuise hinnangu andmise, milles ma loodetavasti raportööri veenan siis on meil olemas äh, seiresüsteem, surveavaldusvõimalused, kaasa arvatud poliitilise surveavaldusvõimalus nendes riikides. sest Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina valitsused näevad, et tee viisavabaduseni sõltub nende oma äh, valitsustest ning et nad ei tohiks jääda liiga palju maha esimese laine riikidest. loodetavasti komisjon toetab mind ka selles osas, et me peaksime võimalikult palju vähendama seda ajalist lõhet kahe laine vahel. teises laines oleks siis Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina ning loodetavasti ei jää palju maha ka nendest Kosovo. suur tänu. Eh, la ringrazio onorevole e mis... suur tänu. vabandust, et ma teie nime valesti hääldasin. ma vist eh, ajasin teie rahvuse segamini, parundas Ladford kolleeg Muunits järgmisena. Sí, gracias, eh, señor presidente. Creo que este, este informe. Suur tänu, härra esimees. sellel raportil on ääretult suur poliitiline tähtsus ja ka tehniliselt vaadatuna on see oluline. me ei tohiks aga jätta tehnilist aspekti kõrvale, kui me räägime poliitikast, Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania veel ei täida tingimusi, tuleb äh, leida teatud äh, erilahendus. raportöör tegi ettepaneku panna need riigid vastavasse nimekirja ja kui nad täidavad kriteeriumid, äh, siis nad saavad ka viisavabastuse, aga mis puudutab Kosovot, siis äh, no vabandage väga, nüüd äh, hakatakse läbirääkimisi pidama, et panna paika teekaart äh, viisavabastuseks ja seda riigiga, mille suhtes Euroopa Liidul ei ole tegelikult ühtsust, kõik ei ole tunnustanud veel Kosovot siin öeldakse, et äh, piiramata liikmesriikide pädevusi, no väga kena küll, jah. nüüd, kui Kosovot mainitakse, siis äh, tuleks äh, käsitleda ka Kosovo staatust, äh, mainida ÜRO resolutsiooni ja nii edasi, need aspektid tuleks kõik kirja panna raportisse. nüüd äh, muudatusettepanek number kolm Kodanikuvabaduste komisjonist, see ei ole minu jaoks vastuvõetav. siin on öeldud, et äh, siin äh, käsitletakse ÜRO resolutsiooni kaksteist nelikümmend neli mõju, see peaks minu arvates olema esikohal. suur tänu, proua Munits. nüüd saab sõna proua Lunatšek. tänan, härra esimees. sooviksin äh, samuti tänada raportööri, temapoolse arvamuse koostamise eest ja välja pakutud muudatusettepanekute eest. hindan kõrgelt seda arvamust, mis me saime Kodanikuvabaduste komisjonist ja nüüd äh, väliskomisjoni poolt koostatud arvamust. minu arvates on ääretult oluline panna paika ühine visioon kõikide Lääne-Balkani äh, riikide suhtes, nagu ütles kolleeg Latford eelnevalt. kakskümmend aastat tagasi oli olukord selline, et endise Jugoslaavia äh, riikide kodanikud said vabalt reisida üle kogu maailma, ka Euroopa Liidu riikidesse. nüüd äh, noored inimesed, kelle vanemad said niimoodi vabalt reisida, enam ei saa niimoodi reisida ekstreemne natsionalism on endiselt äh, suureks probleemiks osades nendes riikides, nii et äh, vaba liikumine teistesse riikidesse on äh, noortele ääretult oluline. me kõik oleme ju täheldanud, et selline reisimine ja teiste riikide ja rahvastega kohtumine on ääretult äh, hea arendamaks vastastikust mõistmist äh, ja leppimist, nii et äh, rohelised igati toetavad äh, raportööri poolt välja pakutud. mis puudutab nüüd selle teksti detaile siis äh, ma olen väga nõus sellega, kui te ütlesite, et Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina peaksid äh, minema sisse muudatusettepaneku kaudu, mis puudutab Kosovot, siis äh, ma tervitan ka proua Ladfordi poolt välja pakutud teksti. ja kohe põhjendan, miks. käisin Kosovos eelmisel nädalal Euroopa Parlamendi Kosovo raportöörina, kõnelesin kohalikega ja mul on mulje, et äh, on väga tähtsi, tähtis äh, anda nendele inimestele, Kosovo kodanikele perspektiiv, et ka nemad saavad äh, osaks sellest paketist ja et ka nemad saavad reisida. Kosovo siseminister ütles mulle Pristinas, et valitsus ise valmistab ette teekaarti väga selgete ideedega, et kuidas täita kõiki nõudmisi, mida on esitatud ka teistele riikidele. nii et äh, ma toetan väga seda teksti, mida on välja pakutud muudatusettepanekutes. ja nagu raportöör ütles, siis on ääretult äh, oluline, saada välja signaal, et äh, kõik on kaasatud. me peaksime Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi poolt ütlema, et äh, selles suunas saavad areneda kõik selles äh, piirkonnas, mitte ainult ühed. ja nagu juba eelnevalt ka öeldi, siis tekib probleem, kui äh, paaril riigil seda perspektiivi ei ole, sellepärast et võib-olla siis nende kodanikud hakkavad taotlema hoopis äh, naaberriigi kodakondsust. nii et kui me tahame endale ka luua selget pilti selle kohta, et kes on kes seal piirkonnas, äh, siis tuleks kõik kaasata. ja mis puudutab äh, minu Hispaania kolleegi muresid, siis mina tean ja me kõik teame, et mitte kõik Euroopa Liidu riigid ei ole tunnustanud Kosovot, aga ma tahaksin öelda, et on ka teistsuguseid näiteid selle kohta, et äh, mõnda riiki ei ole tunnustanud äh, kõik liikmesriigid, aga nad on saanud siiski viisavabaduse, näiteks Taiwan. niisiis, ma usun, et Kosovo inimestel oleks see hea, ärme räägi siin staatusest, ma tean, et me ei ole ühel meelel, aga inimeste, eriti noorte jaoks, on ääretult oluline, et neil on äh, perspektiiv saada osaks Euroopast, nad on osa meie kontinendist ja neil peaks olema ka vabadus reisida. ja mul on omalt poolt üks äh, ettepanek, äh, kui raportöör on nõus, päris alguses me võiks sisse viia veel ühe argumendi. nagu ma juba eelnevalt ütlesin, siis äh, Kosovo valitsus juba valmistab ette omapoolset teekaarti. ma võin esitada selle ka muudatusettepanekuna. ühesõnaga, alguses, äh, kus me toome välja argumendid, võiks me öelda, et äh, tervitame Kosovo ametkondade poolset teekaardi ettevalmistamist. ja mul on üks küsimus ja ka nõue komisjonile see puudutab äh, piirikontrolli, piirivalvet äh, Serbia ja Kosovo vahel. ma arvan, et ka meie seisukohast on oluline öelda Serbiale, et äh, samasuguseid piirikontrolle tuleks läbi viia kõikidel Serbia piiridel, ühesõnaga, et need piirikontrollid äh, peaksid vastama rahvusvahelistele nõuetele. niisiis, küsimus komisjonile. kas te nõuate Serbialt, et äh, rakendatakse samasuguseid piirikontrolle seal nagu teistel tunnustatud rahvusvahelistel piiridel? ja BBC kirjutas äh, minust äh, ka artikli, kui ma käisin Kosovos ja seal öeldi, et mina ütlesin, et äh, meie Kagu-Euroopa delegatsiooni liikmed Euroopa Parlamendis äh, oleme arvamusel, et kõik riigid peaksid tunnustama Kosovot, aga ma tahaksin siinkohal täpsustada, et ma rääkisin siiski enda nimel, sellepärast et ma ei räägiks kogu Kagu-Euroopa delegatsiooni nimel selles staatuse küsimuses suur tänu, proua Lunatšek. ja nüüd härra Posselt. härra esimees, liitun proua Lunatšekiga, toetan igati tema seisukohti. esiteks, me ju kõik äh, eriti Saksamaal ja Austrias äh, täheldasime seda, kuidas seitsmekümnendatel äh, Jugoslaavia kodanikud äh, reisisid äh, meie riikidesse ja nüüd nad on nagu vangis oma piirides, nii et me ei, peaksime mõtlema siin ka poliitiliselt me ei pea loomulikult tehnilisi ja julgeoleku aspekte täiesti kõrvale lükkama, aga tegemist on tõesti poliitilise küsimusega ja ma toetan kolleeg Ladfordi ettepanekuid. seda esiteks, nüüd teiseks. ma olin koos äh, proua Ladfordiga kümme aastat tagasi sisekomisjonis ja ma ei pea julgeoleku küsimusi vähetähtsateks, aga isegi julgeoleku aspektist vaadatuna ei ole midagi tähtsamat kui äh, stabiliseerida Kagu-Euroopa riigid. kui seal stabiilsust ei ole, siis see mõjutab meid kõiki otseselt. ja destabiliseeriv on see, kui äh, keskpikas perspektiivis selliseid riike nagu Bosnia-Hertsegoviina ei kaasata. käisin eelmisel nädalal Makedoonias, see on riik, mis täidab kriteeriumid eriti hästi. aga austatud äh, kolleegid, eelmistel aastatel on Makedoonias äh, olnud olukord selline, et äh, paljud inimesed, kes vähegi on saanud, võtnud omale Bulgaaria kodakondsuse, et vabalt reisida Euroopa Liidus. ja kui nüüd äh, sama stsenaarium kordub Bosnia-Hertsegoviinas, siis äh, see võib viia põhimõtteliselt selle riigi lagunemiseni. nii et see oleks ka julgeoleku seisukohast tõesti väga kuum teema. ja lõpetuseks tulen nüüd Kosovo juurde. ma olen oma fraktsiooni variraportöör äh, Kosovo küsimustes olnud juba üle viie aasta ja minu arvamus on selline, et äh, nende riikide kolleegid, äh, kelle riigid ei ole Kosovot tunnistanud, ei peaks siin ajama segamini enamuse ja vähemuse positsioone me võistsime seitsmekümne protsendi, seitsmekümne viie protsendise elamusega vastu kolleeg Laagendaiki raporti ja meie parlamendina nõudsime Kosovo tunnustamist äh, rahvusvahelisest õigusest lähtuvalt. kakskümmend kaks kahekümne seitsmest liikmesriigist on Kosovot tunni, tunnustanud ja ma olen arvamusel, et vähemus peaks äh, austama seda, et enamusel on teine positsioon kui neil ja vähemus ei peaks mitte suruma enamusele peale oma positsiooni. tunnustamine on liikmesriigi pädevuses. iga riik ise otsustab ja kakskümmend kaks äh, liikmesriiki on otsustanud nii, nagu Euroopa Parlament Kosovo elanikud on kannatanud äh, rohkem kui äh, ükski teine rahvus Balkanil ja me ei peaks äh, karistama neid nüüd seetõttu, et me ei jõua Euroopas kokkuleppele. eriti just Kosovo noored on väga huvitatud Euroopa tundmaõppimisest ja on ju täiesti absurdne, et me, me sekkume, me investeerime selle riigi ülesehitusse väga palju, me oleme saatnud sinna EULEX-i missiooni, mis on kõige suurem äh, missioon Euroopa Liidu ajaloos, me räägime Euroopa Liidu standarditest ja siis me vangistame need inimesed sellele väikesele maa-alale, nii et see on täiesti vastuvõetamatu poliitika, ma toetan kolleeg Ladfordi ja me ei saa öelda, et äh, kui te mängureegleid ei äh, täida, siis äh, kaasa mängida nii-öelda ei saa. me ei saa Kosovo elanikke niimoodi lageda peale jätta. suur tänu härra Posselt ja sõna saab aseesimees härra Provera. suur tänu, härra esimees. kõigepealt lubage mul öelda nii palju, et et äh, meil on ju ometigi leping ja lepingu kohaselt äh, peab parlament andma oma heakskiidu komisjoni ja nõukogu otsustele selles valdkonnas. raportöör on teinud ettepaneku, et kahe riigi puhul peaks äh, parlament loobuma oma eelisõigusest mulle tundub aga, et äh, me ei saa lubada mingisuguseid erandeid. meil on leping, leping on alusleping ja on jõustatud ja jõustunud ja kehtima peaks see kõigi jaoks. selles lepingus on teatavad sätted, kui me peame neid sätteid nüüd aegunuteks, siis tuleb lepingut muuta. meil on konkreetne teekaart paigas ja selle eesmärgiks ei ole diskrimineerida üht või teist riiki, vaid pigem äh, neid motiveerida ja tagada tasakaal ja tasakaal on vajalik selleks, et õiguskindlus äh, säiliks. et tagatud oleks ka julgeolek nende riikide jaoks, kes ähm, võtavad vastu siis inimesi, kes ületavad äh, nende riigi piire meil on terrorismiga seotud probleeme, mis tuleb äh, siia valemisse sisse võtta. samas on meil aga terve rida tehnilisi parameetreid, mida ei saa pidada diskrimineerivateks meetmeteks. nagu me ei saa rääkida ka diskrimineerimisest juhtudel, kui äh, kriteerium ei ole ühes või teises kohas täidetud. on ju paika pandud äh, teatavad sätted, ja mina toetan komisjoni ettepanekut sellisel kujul, nagu ta on. ja nüüd saab sõna härra Kaaler. Äh, grazie, president. vabandust, mitte härra Kaaler, vaid hoopis härra Thaler suur tänu, härra esimees, ma tahaksin äh, tänada meie raportööri poolt tehtud tööd, äh, proua Ladfordi tööd. minu meelest on ta teinud ära suurepärase töö ja ma toetaksin siis ka tema poolt võetud suunda kuid samas äh, viimane raportöör äh, proua Fajon äh, on samuti teinud ära väga head ja ka seda tuleks toetada. kuid ma tahaksin midagi siiski küsida komisjoni käest. kuidas nimelt need otsused on langetatud? ma räägin siis viimase nelja-viie kuu otsustest. me ju kõik teame, et juuli alguses kui komisjon tegi ettepaneku endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia, Montenegro ja Serbia kodanikud vabastada viisakohustusest ja selleks äh, tehti ettepanek äh, nõukogu määrust muuta, oli ainult Füürom äh, nendest riikidest see, kes kõikidele teekaardi kriteeriumitele ka tegelikult vastas ja need kriteeriumid pani paika komisjon ühtlasi teame me ka seda, et komisjon otsustas lisada sellesse niinimetatud valgesse nimekirja ka Montenegro ja Serbia. ilma, et Montenegro ja Serbia oleks komisjoni äh, verstapostid selleks hetkeks äh, saavutanud. Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania pole ka kriteeriumi täitnud ning selle tulemusena on nad jäänud komisjoni ju-, viieteistkümnenda juuli ettepanekust välja. kuid eriti just nimelt Bosnia-Hertsegoviina osas äh, on äh, piirkonna esindajad komisjoni kritiseerinud, viidates, et see võiks veelgi aeglustada juba täna niigi äh, vaevalist konstitutsiooniliste reformide protsessi ning Bosnia-Hertsegoviina võiks teistest riikidest maha jääda. nüüd minu küsimus ongi siis komisjonile, mis alusel otsustati osad Lääne-Balkani riigid Valgesse nimekirja, kes ei vasta ka verstapostidele, lisada oma viieteistkümnenda juuli otsusega nimekirja ja jätta sellest nimekirjast välja teised riigid, see on väga oluline poliitiline küsimus jah, kriteeriumi tuleb täita, ma olen nõus sellega. kuid äh, siis peavad absoluutselt kõik riigid neid kriteeriume täitma. kuid siin on ette nähtud mingisugused erandid, Serbiale, Montenegrole antud erand, sellepärast et nad ei vasta kõikidele kriteeriumitele, nad on lisatud sellegipoolest nimekirja. ja samas Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania, kes ka ei vasta kriteeriumitele, jäid siiski välja et milline oli siiski selle otsuse langetamise alus? miks Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania jäid välja, miks neil ei olnud äh, samasugust võimalust septembri lõpuks sellel aastal anda ülevaade tehtud edusammudest, nii nagu anti võimalus osadele teistele Lääne äh, Balkani riikidele, Serbiale ja Montenegrole? lihtne küsimus, miks ei saanud komisjon jälgida äh, Äh, samasugust lähenemist nagu Antigua, Bahamas, Barbadose, Mauritius, Seychellide puhul kasutatud lähenemist, mis on äh, tingimuslikult lisatud äh, viisavabastus, viisavabastusega riikide nimekirjale. nii et mulle tundub, et meie ettepanekud, meie kavatsused ja meie öö, poolt võetud suund, mida veab proua Ladford, parandavad seda poliitilist viga, mis minu meelest on tehtud ja me peame valvel olema, et mitte tekitada lisapingeid Lääne-Balkani piirkonnas. ning komisjon peab mõistma ka seda, et mõned tehnilised otsused, nii-öelda tehnilised otsused, toovad endaga kaasa äh, tohutuid poliitilisi tagajärgi, nagu praegu. nii et minupoolne ettepanek on, et komisjon vastaks mu küsimusele. mõistagi, tegemist on poliitilise otsusega, kui liidetakse nimekirja keegi, kes kriteeriumitele ei vasta, samas jäetakse välja sarnane riik. ja minu ettepanek on, et me järgime proua Ladfordi poolt võetud suunda, aitäh. suur tänu. ja nüüd proua Pakk härra esimees, toetan täielikult kolleeg Ladfordi ettepanekut, käisin just hiljuti Bosnias ja nagu te kõik teate, siis Bosnia ei täitnud kõiki vajalikke kriteeriumeid. aga nüüd tehnilised eeldused äh, välja arvatud biomeetrilised passid on kõik äh, täidetud, nii et äh, mul äh, tekib küsimus, et miks siis Bosnia-Hertsegoviina ei ole nimekirjas, Montenegro ja Serbia ju ka kõiki kriteeriume ei täitnud ja Albaania on ka välja jäänud, nii et poliitiliselt on see mitte just eriti tark niimoodi asja käsitleda. ja mis puudutab Kosovot, siis ma olen ka täielikult nõus sellega, et äh, Kosovo ei tohiks Thessaloniki protsessist välja jääda. kui me soovime, et Kosovo jääks rahumeelseks, siis peame meie aitama Kosovol täita neid tingimusi, mida meil tuleb nõuda. ma ei ole loomulikult äh, kriteeriumite vastu, aga me ei tohiks siin kasutada erinevaid mõõdupuid. proua Ladford on teinud suurepärased äh, muudatusettepanekud ja ma loodan, et kõik on piisavalt targad, et neid toetada Ahora la parola il kolleeg Tannok. suur tänu nüüd, härra Tannok. suur tänu, härra esimees, oma fraktsiooni nimel tervitan ma seda, et komisjon äh, tagab viisavabaduse Selverel Montenegrole, mis aitab leevendada pingeid endises Jugoslaavias mind äh, üsna varsti määratakse Montenegro raportööriks siin ning see lihtsustab ka minu tööd, äh, kui ma jälgin nende edusamme liitumise suunas. ma olen ka, ka Serbia ja Makedoonia suursõber, kes ka saavad mõlemad kasu sellest asjade korraldusest. aga ma ei ole proua Laatfordiga Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina puhul nõus Äh, nagu kahe tuhande neljanda aasta laienemise puhul, kus lükati edasi Bulgaaria ja Rumeenia liitumine, peaksime me sama lähenemist kasutama Lääne-Balkani puhul, need riigid on tegelikult ju väga erinevad. näiteks biomeetriliste passide juurutamine, vastu, tagasivõtulepingud, organiseeritud kuritegevus ja korruptsioonivastane võitlus sealseid probleeme tuleb viisavabaduse otsuse puhul arvesse võtta. sealseid äh, liidreid tuleb ka äh, auhinnata edusammude eest, mitte neid äh, kritiseerida kogu aeg. Kosovo puhul on probleemiks loomulikult see, et mõningad liikmesriigid kasutavad õi oma õigust mitte nende iseseisvust tunnustada ning proua Laatfordil on õigus, et kui praegune komisjoni viisavabadusest keeldumine äh, tõesti motiveerib mõningaid äh, Kosovo serblasi võtma endale Serbia passe, nagu näiteks mõningad äh, moldovalased võtavad endale Rumeenia passid ja nii edasi. ma toetan seda ettepanekut ning me hääletame selle poolt. suur tänu, härra Tänak härra Vaigel. tänan, härra esimees. soovin toetada neid, kes leidsid, et me peaksime põhimõtteliselt toetama seda viisavabaduse protsessi Lääne-Balkanil. olen arvamusel, et on põhimõtteliselt vale tõmmata eraldusjooned riikide vahele. tegemist on reaalpoliitilise hinnanguga, millega on välja tulnud äh, komisjon. see puudutab äh, teekaarte praegusel kujul on ääretult oluline, et viisa lihtsustust vaadataks laiemas raamistikus. tegemist on poliitilise vabadusega, inimõigusega. olen nõus härra Posseltiga et need vabadused äh, olid kakskümmend, kolmkümmend aastat tagasi olemas ja on täiesti absurdne nüüd äh, panna nendele uutele riikidele peale uued kriteeriumid. ma usun, et meil on Euroopas piisavalt äh, politseiinstitutsioone ja muud niimoodi, et me ei peaks ähm, kartma kontrollimatuid sisserändevooge nendest riikidest. minu assistente näiteks on Belgia ametkonnad tõesti väga põhjalikult äh, kontrollinud sellest aspektist äh, lähtuvalt, et ega nad siin äh, illegaalselt pole elanud mõnda aastat nii et minu arvates on see suhteliselt äh, vastuvõetamatu ja tahtsin seda teemat äh, ka siin selles kontekstis mainida. ühesõnaga, on mitmesuguseid äh, meetmeid, mis võimaldavad kontrollida inimesi, kes on pärit Lääne-Balkani riikidest olen samuti arvamusel, et äh, me ei peaks äh, Kosovo tunnistamist äh, siduma viisa lihtsustamisprotsessiga. see ei ole üks küsimus, vaid tegemist on kahe erineva probleemiga. ma usun, et Euroopa Parlamendis peaksime me pigem hoolitsema selle eest, et Kosovos äh, oleks võimalik äh, tagada erinevate rahvuste normaalne kooselu. tähtis on arendada ka naabrussuhteid selle piirkonna riikide vahel. ja kui nüüd rääkida Bosnia-Hertsegoviinast, siis äh, sooviksin nõustuda nendega, kes äh, viitasid teatavale fenomenile. passport shopping on ääretult äh, ohtlik teema, eriti just äh, nendes riikides, kus on vägagi problemaatiline minevik. näiteks Horvaatia valimistel on pidevalt äh, selline olukord, äh, et äh, Bosnia-Hertsegoviinas elavad horvaatlased, kellel on siis Horvaatia kodakondsus, otsustavad põhimõtteliselt ära Horvaatia parlamendivalimiste tulemuse. see on selline vaikne, aga tegelikult tungiv probleem. ja sellest kõigest võib saada Euroopa probleem, kui see praktika muudkui levib ja seda nähaksegi normaalsena. kokkuvõttes tahaksin ma nüüd öelda, et äh, ma toetan viisa lihtsustamiskomisjon on selles osas äh, õigel teel ja meie komisjonis ja ka libes on väga head raportöörid, kes selle teemaga tegelevad, tänan. Grazie onorevole Vaigel, la parola al collega suur tänu, härra Vaigel. ja nüüd soovis sõna kolleeg Kovatšek. ja palun, kolleegid, tehke lühidalt, sellepärast et väga paljud äh, kolleegid soovivad sõna ja ma pean ajast kinni pidama. Lutford Мисля, че всички сме съгласни с това, че... Ma olen nõus proua Latfordi soovitusega. Me oleme kõik nõus sellega, et Lääne-Balkani kodanikel peab olema võimalus liikuda meie riikide vahel vabalt. Ma olen ise pärit riigist, kus kümme aastat oli olukord sarnane ja kui Bulgaaria hakkas käivitas läbirääkimised Euroopa Liiduga liitumiseks, olime ka meie selles niinimetatud mustas nimekirjas ja meil läks üsna kaua aega selleks, et veenda oma partnereid selles, et me oleme suutelised äh, toime tulema ka viisavaba olukorraga ning äh, lõpuks meil õnnestus siis nii-öelda äh, see eesmärk saavutada ja täna on olukord siis Lääne-Balkani riikides sarnane minu ähm, äh, kommentaar puudutab äh, Füüromit ehk Makedooniat, äh, millega meil on teatavaid probleeme. probleemid ei ole mitte aga seotud mitte ainult selle viisavabastusega. kui Makedoonia valitsus oleks poliitiliselt natukene rohkem valmis äh, järeleandmisi tegema, oleks äh, probleemid täiesti ületatavad, äh, millega nad on silmitsi ja olukord oleks riigis märksa stabiilsem. meie teeksime ettepaneku, et mis puudutab siis viisarežiimi, jälgi, järgida seda, mida ütles komisjon ja olen nõus kõikide nende kolleegidega, kes on seni sõna võtnud. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Katšin suur tänu, härra esimees. ma tahaksin omalt poolt tervitada kõigepealt äh, proua Ladfordi seni tehtud töö eest. tegemist on äh, suure saavutusega, eriti arvestades seda, et äh, tänane arutelu siin ahvetis ja täiskogu arutelud on olnud väga keerulised. me üritame Euroopa Liidu institutsioonide tööd harmoniseerida ja esimest korda me ole, oleme meie need, kes äh, on tegelikult kõige dünaamilisemad, mitte midagi ei anta ära niisama. Nende ettepanekute kõige suurem väärtus äh, seisneb järgmises ja ma tsiteerin. komisjoni hinnangud on igakuised ning äh, tulemused edastatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule ja ka asjasse puutuvatesse riikidesse, vot seda meil ongi vaja kui me räägime diskrimineerimisest, siis tuleb ausalt öelda, et kaks riiki, Albaania ja Bosnia-Hertsegoviina, on praegu äh, diskrimineeritute olukorras võrreldes äh, Albaania äh, võrreldes Serbia ja Montenegroga, need on riigid, kes ei ole oma kohustust täitnud ja Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania lisamine sellesse paketti on absoluutne miinimum, mis tuleb teha ja meie seda ka nõuame ja väga viisakalt ja selline dünaamika ja igakuised arutelud ahvetis ja teistes Euroopa Parlamendi komisjonides ja teistes institutsioonides liidus panustavad kindlasti äh, selles, äh, et äh, kujuneb välja tõsisem lähenemine nii valitsusorganites Albaanias ja Bosnia-Hertsegoviinas. tuletaksin teile meelde veel seda, et järgmisel aastal täitub viisteist aastat Bosnia-Hertsegoviina sõja lõppemisest, Daytoni kokkulepetest saab viisteist aastat ja meie eh, sundisime Bosnias peale Daytoni põhiseaduse ja sellepärast nad ei olegi suutnud täita kõiki neid tingimusi, nii et meie kanname siin vastutust, eh, olla dünaamilised, luua dünaamikat, et Bosnial oleks võimalus ennast tõestada, ennast kokku võtta. mitte midagi ei anta muidugi niisama ja jällegi äh,, olin alles eile Bosnias ja ausalt öeldes õhustik ei ole seal väga hea. kuid ma arvan, et meie tänane arutelu ja pärast nende muudatusettepanekute vastuvõtmist suudame me seda poliitilist õhustikku seal kindlasti parandada nii Bosnias kui ka regioonis laiemalt ja selles peitubki meie koostöös. samas aga Kosovost rääkides me ei saa olukorda eirata. nagu juba öeldi, ainus lahendus, ainus pikaajaliselt elujõuline lahendus Kosovo jaoks on öö, ähm, kodakondsuse saamine. me ei saa eirata seda, et olukord on habras ja et rahvuslik tasakaal on väga nõrkadel alustel, me ei saa lubada olukorra kordamist, me peame ukse avama, me peame olema vaprad ja me peame olema loovad. teisi, vastasel juhul on Euroopa Liidu institutsioonid jällegi silmitsi olukorraga, millega olime silmitsi juba aastaid tagasi. nii et positiivne diskrimineerimine, kui lubate, on see, mida on täna vaja. me peame neid riike motiveerima, me peame öö, poliitilist survet äh, suurendama selleks, et võimalik oleks võimalik ja saavutatavam äh, märksa varem, kui komisjon seda arvab. nii et lõpetuseks ma tahaksin parunes Ladfordi jah, osalt äh, õnnitleda selle konsensuse saavutamise eest ja ütleksin, et ma olen väga uhke selle rolli üle, mida Euroopa Parlament on institutsioonina selles küsimuses mänginud ja millist rolli on mänginud Ahveti komisjon viimastel kuudel selle ühtse väljakutse ületamisel, selleks et luua paremaid võimalusi kõigile, sealhulgas ka Euroopa Liidu institutsioonidele. kui üks nendest äh, liidu, kui üldse mõni institutsioon peab olema küps selles küsimuses, siis on see meie komisjon, meie peame selgitama kõigile, et see, mis toimus Lääne-Balkanil viisteist aastat tagasi, äh, on võimalik ka täna ja me peame seda olukorda igati vältima. suur tänu, härra Katšin! järgmisena saab sõna äh, proua Pilt. Äh, suur tänu, härra esimees, kõigepealt lubage tänada selle eest, et äh, mind on vastu võetud äh, siia olulisse komisjoni, olin vari, olen variraportöör ähm, äh, libekomisjonis Tanjale ja Säele suur tänu hea koostöövalmiduse ülesnäitamise eest ja me oleme tõesti nõus, et on oluline kiirendada viiva, viisavabastusprotsessi kõikide riikide jaoks. tegemist on meie jaoks väga olulise perspektiiviga, tuleb leida lahendus liita sinna ka Kosovo, arvestades Kosovo praegu valitsevat eriolukorda. ja ma tahaksin, et komisjon rakendaks äh, koheselt, nii nagu see ka väga hästi ütleb, otsuse niipea, kui see on mu eest võetud. see asi on mulle väga südamelähedane, ma kordan. olin Bosnias äh, kuus aastat äh, elasin üle Sarajevo piiramise, need on minu sõbrad, kellest me siin räägime, need inimesed, kes seal elavad, nad tunnevad ennast täiesti isoleerituna, suur äh, noorte põlvkond, kes tunneb, et nad on vangistatud vastutus lasub muidugi Bosnia ja Albaania ametkondadel, et äh, need kriteeriumid täita. nii nagu kõik, Euroopa Liidud on ühtsed kõigile ja ei saa kedagi patu oinastada. ja ma ütleksin, härra esimees, et minu meelest ei ole õige lahendus äh, äh laua alla, kaevi alla panna need äh, kriteeriumid osade riikide puhul me petame neid. Äh, me ju teame, et esimesest jaanuarist nad ei liitu, miks me tahaksime siis lihtsalt populistliku kampaania korras panna kõik ühte nimekirja niisama ja samas tärn sinna taha ühe teise või riigi taha, äh, mis ütleb, et ei saa tegelikult sisse. no kuulge, kas see on mõistlik ja realistlik lähenemine? minu meelest oleks palju parem, kui me jätkuvalt kasutaksime Äh, surve avaldamist Bosnia ametkondadele, et nad te-, peaksid seda oluliseks poliitiliseks küsimuseks, nii nagu see ju on. ja tuletan teile meelde, et libe ja ahveti komisjonil ei ole siin vahet. me räägime inimestest, äh, inimeste liikumistest, see peab olema meie fookuses, fookuses. kui me tahame olukorda kiirendada, tuleb survet avaldada ametvõimudele, tehke ära oma kodutöö, saage kord majja ja paljud ütlesid, et äh, ainult koera sabast on veel vaja üle saada, aidakem neid, äh, ütleme, et me toetame Bosnia rahvast, äh, me to- ja teeme Bosnia võimudega koostööd selleks, et kriteeriumid täita, kuid ärgem varja, ärgem varjugem äh, Äh, ma loodan, et see resolutsioon võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik ja et Euroopa Liidus langetatakse otsus nii kiiresti kui võimalik, seda Bosnia inimeste kasuks ja meie usaldusväärsuse säilitamiseks, suur tänu, härra esimees. Eh, suur tänu. ja nüüd härra Kirillov. ja ma annan juhtimise üle aseesimees Proverole uh,. In my opinion I think we have uh, read uh... minu arvates oleme me jõudnud siin saav-, saavutada tasakaalu erinevate arvamuste vahel siin komisjonis. ma nõustun sellega, et ahveti komisjoni roll ongi sellist tasakaalu saavutada otsuse tegemises. ka Euroopa Komisjoniga on olnud probleeme eelmine kord, kui ma kuulasin härra Reeni kõnelemas. ütles ta, et Bosnia ja Albaania täidavad need kriteeriumid järgmisel aastal. üldpositsiooni puhul arvan ma, et me nende kahe riigi puhul oleme saavutanud äh, tasakaaluka lähenemise saadame välja hea signaali ning jääme oma põhimõtete juurde, ehk siis ütleme, et nad peavad, peavad ka ülejäänud kriteeriumid täitma. Kosovo puhul on mul kaks märkust härra Posselti sõnadele. kõigepealt ärgem ajagem segi iseseisvuse tunnustamist ja viisarežiimi. minu arvates iseseisvuse väljakuulutamine oli natukene enneaegne, aga see oli Kosovo inimeste otsus, mida me peame austama. ning me peame töötama ka nende puhul selle suunas, et saavutataks kunagi viisarežiim. härra Posselti äh, sõnavõtu teine kommentaar oleks et ta rääkis suurtest probleemidest Makedoonias, sest mõningad äh, sealsetest inimestest soovisid äh, äh, Bulgaaria kodakondsust, aga nad on seda soovinud juba kaua aega tagasi. kuni sada tuhat inimest on soovinud Bulgaaria kodakondsust, aga nad ei ole seda saanud. seda saavad ainult inimesed, kes tõendavad selgelt, et äh, selline sooviavaldus on põhjendatud, ma tuletaksin härra Posselt teile meelde, et ka Saksamaa puhul oli samasugune lähenemine Rumeeniaga. me Makedoonia puhul peaksime me rääkima Makedoonia valitsuse tegemisest, tegemistest, sest äh, rahva ülesehitamist ei tohiks segamini ajada natsionalismiga. Strasbourgis eelmine kord ma äh, Äh, juba mainisin seda kohutavat äh, näidet, äh, kus noor daam oma väikese lapsega pandi kuuks ajaks vangi, sest ta võttis endale kahekordse kodakondsuse. Saksamaa puhul oli ju samasuguseid probleeme, niisiis hoidke need kaks asja lahus. kolleeg Kukan. Jedna krátka všeobecná poznámka. Aj táto... Ja lühike märkus äh, minu poolt ka. See arutelu näitab, et meil äh, on ühine arvamus selles osas, et viisade küsimus on Lääne-Balkani riikide kodanikele väga oluline. olemasolevat olukorda tuleb muuta, teatavad sammud on vajalikud eriti kui me tahame näida tõsiseltvõetavad äh, Lääne-Balkani riikide kodanike silmis. Euroopa perspektiiv peab nende jaoks olema atraktiivne ja seetõttu tuleb meil tegutseda. me teame, et poliitiline olukord on seal väga tundlik ja me kõik teame ja osad meist äh, usuvad, et äh, tegemist on diskrimineerimisega selles osas me arvatavasti ühele arvamusele ei jõua, aga me ei tohiks otsustamist edasi lükata. otsus tuleks võimalikult kiiresti vastu võtta. mina tahaksin öelda, et äh, proua Latfordi poolt koostatud äh, tekst on äh, väga hea, see on realistlik ja see on tasakaalus. proua Latford ei unusta ära kedagi selles piirkonnas ma usun, et see on kõige realistlikum tekst, mida meil on võimalik praeguses olukorras vastu võtta. ma toonitan, et me ei peaks arutlema nii kaua, kuni jõuame ühele arvamusele, see kestaks liiga kaua ja mõjutaks negatiivselt Lääne-Balkani inimesi, nii et äh, toetan täielikult parunes Ladfordi, tänan. suur tänu ja nüüd äh, viimane sõnavõtusoov proua Cornelis, palun. suur tänu. vastuseks nendele, kes toetavad praegust komisjoni ettepanekut. suurem osa teist tundub öelvat, et proua Laatfordi ettepanek võimaldab kõikidele Balkani riikidele viisavabaduse ühe korraga, aga asi ei ole nii. ettepanek on väga tasakaalustatud tegelikkus on see, et ainult üks riik on täitnud kõik kriteeriumid ja neli riiki pole seda teinud. komisjoni ettepanek eh, eristab eh, nendest neljast täiesti suvaliselt veel kaks. proua Laatfordi ettepanek parandab selle vea. ta kohtleb kõiki nelja riiki, mis ei ole siiamaani kriteeriume täitnud, võrdselt. ja nad saavad viisavabaduse, kui nad on kriteeriumid ära täitnud, see on aus lähenemine. ma toetaksin seda vägagi. ning ka proua Ladfordi selgitus, et e, seireprotsess peaks olema igakuine. see oleks tõesti hea ja integreeritud lähenemine terve Balkani piirkonna jaoks Grazie kolleegi, dichiaro chiusa la discussione e do la parola represent-. sellega on arutelu ähm, läbi ja sõna saab komisjoni esindaja. Euh, bonjour, euh, de la part de la Commission. Euh... euh suur tänu komisjoni euh, poolt euh, ütleksin ma ainult nii palju, et et ähm, me oleme väga rõõmsad selle üle, et te arutate seda asja oma komisjonis, et äh, huvi on näidatud üles nii palju parlamendis selle komisjoni ettepaneku osas. meil oli paar päeva tagasi äh, võimalus äh, tutvustada oma ettepanekut ka täiskogul, volinik Barrot tegi seda, väga olulised küsimused ja komisjoni lähenemine ettepaneku kokkupanemisel ja kui äh, juulis meie oma ettepaneku tegime Lääne-Balkani osas ähm,, panime me oma seisukohad paika, ma üritan lühidalt teha ja üritan veel kord selgitada meie lähenemise äh, tagamaid ja vastata siis konkreetele küsimustele, mida teie komisjoni liikmed esitasid. kõigepealt äh, komisjoni tasandilt vaadates ja ühtse viisapoliitika kontekstis äh, kinnitab äh, see otsus äh, seda, kui oluliseks me peame Lääne-Balkani piirkonda. tegemist on esimese ettepanekuga, mis on võetud viisa, ühtse viisapoliitika sees ühe regiooni kohta, tervet regiooni hõlmav otsus esimest korda kümne aasta jooksul, kus meil on ühtne viisapoliitika, on langetatud selline poliitiline otsus, äh, mis on samas aga ka väga tehniline, väga detailne. esimest korda on langetanud komisjon otsus, äh, mis äh, saadab välja ka väga selge poliitilise sõnumi mis äh, on taas kinnitamas siis seda, kui oluliseks me poliitiliselt seda regiooni peame. Äh, selles kontekstis on äh, paika pandud ka väga selge menetlus. esimene etapp on saavutatud selleks, et viisakohustus siis kaotada kolme regiooni riigi osas. samas, kui on, oleme täiesti pühendunud ka sellele, et üsna pea kogu protsess lõpule viia. Barrot ütles väga selgelt, et komisjon on ametlikult võtnud endale kohustuse edasi liikuda ja teha järgmisel aastal ettepanek, äh, mis peaks siis äh, selle regionaalse lähenemise nii-öelda lõpule viima. lubate mul ehk aga ka teile meelde tuletada, milline on olnud see metodoloogia, mida komisjon on järginud äh, Lääne-Balkani riikidele viisakohustuse kaotamise osas. raampoliitika oli väga selge, Thessaloniki äh, järeldustes äh, on äh, regionaalne viisalähenemine paika pandud ja see on seot- ja viisavabastus on siis seotud suurte reformidega, mis tuleb läbi viia vabaduste, julgeoleku ja rände küsimustes komisjon äh, võttis äh, nii-öelda järk-järgulise lähenemise. kõigepealt äh, viidi lõpuni ja rakendati tagasivõtmise ja viisa lihtsustamise lepingud regiooni viie riigi osas, seda aastal kaks tuhat seitse Need lepingud olid suunatud sellele, et jõuda tasakaalustatud ja võrdsustatud lähenemisele selleks, et äh, vähendada sisserände riski, see on üks meie poliitika suurtest riskidest, meie ühtse viisapoliitika puhul siis sellele järgnes järgmine etapp selleks, et tõesti vastata poliitilistele vajadustele ja et prioritiseerida poliitiliselt äh, Äh, seda küsimust äh, tunnistab kogu komisjon täna, et äh, viisavabastuse andmine on suure poliitilise tähtsusega selles regioonis täna. peale struktuurilisi dialoog võeti vastu väga detailne teekaart. ma ei lasku siin nendesse detailidesse. see teekaart on väga tehniline kuid see ei ohusta lõppeesmärki, mis oma iseloomult on poliitiline. tegemist oli väga hästi struktureeritud lähenemisega, detailse lähenemisega, eh, mille eesmärgiks on siis seda, et kõik regiooni riigid pärast nende progressi hindamist eh, saavutaksid siis eesmärgi ja riigid on muidugi erinevad kogu selle protsessi üldeesmärgiks oli kiirendada reforme kõikides võtmeaspektides, äh, näiteks nagu julgeolekupoliitika ja justiits- ja kaitsevaldkondades. seda protsessi järgisime me väga täpselt, see käivitati jaanuaris kaks tuhat kaheksa poolteist aastat jälgisime me väga pinevalt äh, regioonis läbi viidud reforme, reformid, äh, mis leidsid kinnitust meiepoolsetes aruannetes. aruanded ei baseeru mitte ainult äh, paberi kirjutatul, vaid me oleme saatnud ka oma eksperte lähetustele liikmesriikides sinna piirkonda meil olid nii-öelda hindamislähetused, me kontrollisime koha peal, kas need reformid on läbi viidud. kogu see asi võtab aega, kõik on nõus ju sellega ja see on protsess, mis tuleb, äh, mida tuleb juhtida siiski mõistuspäraselt ja seda tuleb võtta tõsiselt. kuidas komisjon oma selle nimekirja lõpuks siis kokku pani? küsimus oli selles, et kas me mitte ainult, kas me mitte suvaliselt ei langetanud otsust. komisjon minu meelest oma aruannetes oli väga detailne. me hindasime, millised on olnud arengud seal nendes viies riigis. komisjonipoolne hinnang leidis kinnitust kõikide liikmesriikide poolt nõukogus ning arutati seda ka regiooni riikidega, kes samuti olid selles nõus. meie ettepanek kinnitab seda, et kõik äh, teekaardis äh, leiduvad kriteeriumid äh, olid täidetud. Serbia ja Montenegro puhul me ei teinud sugugi suvalist otsust. meie hinnang oli, et nendes riikides on teatav dünaamilisus ja teatav sünergia tekkinud ja meie ettepanek äh, kuu hetkeks oli peaaegu kõik kriteeriumid täidetud, oli veel äh, vastu võtta teatavad meetmed, äh, mis olid aga juba ka projekti kujul valmis ja nende kahe riigi puhul nägime meie sellist edasiminekut muidugi paberil mis äh, andis arvata, et äh, reformid viiakse lähe, läbi ja oktoobri keskel saadame me sinna veel hindamislähet-, äh, missioonid, kes siis peavad kontrollima ja kinnitavad meile, et kõik teekaardi kriteeriumid on selleks hetkeks tõesti ka täidetud meie olime seisukohal, et äh, Albaania ja Bosnia on teinud ära tohutu edasimineku äh, näiteks äh, ähm, viisavabastuse saavutamiseks, kuid nende riikide puhul on veel terved kriteeriumite plokid, mis on välja toodud teekaardis, mis vajavad veel lisatööd ja pärast seda me peame kontrollima ka seda, kas nad on rakendunud Äh, lõppkriteeriumi nad ei ole veel täitnud. muidugi me võime langetada poliitilise otsuse ja äh, öelda, et see, mis on tänaseks saavutatud, on piisav. isegi kui meil on paigas väga detailsed kriteeriumid, võime me poliitiliselt muidugi langetada ühe või teise otsuse, neid kriteeriume mõneti eirates. kuid ärgem unustagem ka seda, milline sel-, milline mõju võiks äh, sellel otsusel olla meie äh, Äh, ühtse viisapoliitika usaldusväärsusele ja komisjoni usaldusväärsusele. nii teie suhtes, liikmesriikide suhtes. kas me võtame vastu ühe või teise riigi ükskõik äh, millistel tingimustel äh, või nõuame neilt siiski kriteeriumite täitmist? mõju sellisel otsusel on suur me oleme kriteeriumid paiku pannud, me teame, et nende kriteeriumite täitmine toob väga kiirelt äh, lahendusi, kõik reformid on saanud uue hoo äh, Lääne-Balkanil ja kogemus on seda tõestanud, kuid kui me tahame, siis me võime muidugi anda väga detailse hinnangu samas hoida pidevalt äh, silmapiiril poliitilist äh, otsust. ning komisjoni ettepanek minu meelest peegeldab seda äh, tasakaalust lähenemist ja meil on poliitiline tahe edasi liikuda ning lõpule viia see protsess. tulemas on siis uus ettepanek, aga seda ainult siis, kui defineeritud kriteeriumid on vastu võetud kõikide regiooni riikide poolt täidetud kõikide riigi, regiooni riikide poolt. ja veel üks märkus. ootasime suure põnevusega parlamendi raportit, kes, mis taas kinnitab seda, et kogu see temaatika on väga oluline ja ma kordan, me oleme väga rahul sellega, et meile on antud parlamendi poolt poliitiline toetus. samas aga tuletaksin teile meelde, et äh, meil juba äh, on kogemusi nende tärnikestega Rumeenias ju kaks tuhat üks, ärgem unustagem. ja seda kogemust arvestades tegi komisjon tollal ühe aruande, mis oli märksa vähem detailne kui tänased aruanded. ja seda raporti ei avalikustatud, kuid selle raporti alusel äh, otsustas nõukogu ise selle tärni ära võtta ja viisakohustus kaotada Rumeenia kodanikele. parlamendi raport selle otsuse puhul ei järginud sugugi sellist lähen-, lähenemist ma nüüd lühidalt vastaksin osadele küsimustele, mis esitati saadikute poolt konkreetselt. mis puudutab piirikontrolli Serbia ja Kosovo vahel, nagu te teate, sellele on viidatud ka komisjoni ettepanekus. mõistagi, komisjoni eesmärgiks on kohale saata oma öö, äh, inimesed kontrollimaks öö, äh, seda, kuidas öö, äh, läheb ähm, EULEX-i ja Serbia ametkondade poolt kokku pandud ähm, kava ka ja oktoobri keskel siis meie lähetus sinna läheb, see kontrollimaks, et äh, julgeolekutase, mida nõutakse kõikides piiriületuspunktides, on tagatud ka selles piirkonnas. standardid on kõigi jaoks samad julgeolekunõuded on samad, turvalisuse nõuded on samad, lähenemine kõigi puhul on sama. küsimus, mida küsiti, küsiti äh, viisa lihtsustamisrežiimide osas ja liibe äh, küsimused. kontekst on täiesti teine. miks? sellepärast, et kahe tuhande seitsmendal aast-, kahe tuhande kuuendal aastal et mikroriikide puhul ähm, on tingimused täidetud ja tollal võeti õiguslik otsus Liisa lihtsustamise režiimi osas ning meie seisukoht oli, et oleks väga kasulik sõlmida ühenduse lepingud äh, viisavabastuseks ühenduse ja kolmandate riikide vahel, kellest me siis räägime. Lääne-Balkani kontekst nende väikeste riikidega võrreldes on aga hoopis midagi muud. üldiselt räägime me ju riikidest kelle tulevikuperspektiiv on ju Euroopa Liidu liitumine, seda kinnitati, on kinnitatud mitu korda poliitilisel tasandil ja selles kontekstis on komisjon arvamusel, et meil ei ole vaja selliseid kokkuleppeid pärast ettepaneku rakendamist. kontekst Lääne-Balkani puhul on täiesti teistsugune, menetlus äh, on hoopis teine, Euroopa perspektiiv muudab juba seda ja nõuab äh, seda, et kohtlemine on hoopis teistel alustel võrreldes sellega, mis me võtsime nende väikeste saareriikide osas. ja viimane märkus minu poolt puudutab mitme kolleegi ähm, sõnavõttu seoses ähm, selle nii-öelda äh, passidega kauplemise osas. see probleem on meile palju peavalu tekitanud teekaardi koostamise ajal ja terve selle menetluse läbi. me saime nendelt riikidelt garantii, et ja täpsed ettekirjutused, kui palju läheb aega selleks, et kodakondsust saada. meieni on jõudnud statistika kolmest riigist, kelle puhul äh, me oleme siis välja pakkunud viisavabastuse. meil on ülevaated väga detailsed selle kohta olemas, kui kaua läheb siis aega selleks, et esitada kõigepealt naturaliseerimise taotlus kui palju läheb aega siis selle taotluse esitamisest äh, kuni lõppotsuse langetamiseks kodakondsuse andmise kohta? ja kui palju läheb aega uue passi saamiseks? kui asjad lähevad nii, nagu volinik Barrot ütles, et see menetlus jõuab kahe tuhande kümnendal aastal lõpule uue ettepanekuga, siis kui kõik kriteeriumid on täidetud kõikide riikide poolt selleks ajaks on äh, risk, et hakatakse passe nii-öelda endale kauplema äh, väga väike. suur tänu nüüd kokkuvõtteks, raportöör. ma üritan kiiresti äh, selle küsimuse kokku võtta. ma tahaksin vägagi tänada siin kõnelejaid, kes enamusena äh, toetasid põhimõtteliselt minu arvamust siin, mis, nagu ma juba ütlesin, on enam-vähem kooskõlas ka liibe proua Fajoni koostatava raportiga. minu arvates äh, meie kahe komisjoni ettepanek on tõesti Äh, tasakaalustatud äh, lähenemine, nagu komisjoni, Euroopa Komisjoni esindaja ka ütles, äh, ning siin kaasatakse samasse määrustikku kõik viis riiki. see lähenemine ei sõltu järgmise aasta uuest ettepanekust. tegemist on pigem tehnilise lähenemisega ehk siis äh, seireprotsess äh, jääb alles äh, uurimaks, kas kriteeriumid on täidetud. kahju, et doktor Tänak lahkus, sest ma pole temaga nõus. ta ütleb, et sealseid liideid, liidreid tuleb auhinnata, mitte pigem pärssida nende edusamme. ma nõustun sellega täiesti. sest kui kriteeriumid kõik on täidetud, tagatakse ka viisavabastus. niisiis, meie arvamus ja raport saadab välja ühtse poliitilise signaali, aga jääb ka selle tehnilise lähenemise juurde, ilma et õõnestataks üldist protsessi ja kogu võim jääb komisjoni kätte, seda komisjoni esindaja arvatavasti ka ütles, et et ei soovita korrata nõukogu kogemusi kahe tuhande esimesest aastast Rumeeniaga. ehk siis kaks aeglasemat riiki eh, kvalifitseeruvad alles siis, kui komisjon on oma positiivse hinnangu andnud härra esimees, tuleb öelda, et ma ei nõustu päris teiega, et justkui ma teeksin ettepaneku, et parlament ütleb lahti oma eesõigustest. ma ütlen, et parlament on nõus Euroopa Komisjoni üldise eesmärgiga, me lihtsalt struktureerime selle ettepaneku ümber, et muuta see mõistetavamaks ning et esitada ainult üks ettepanek kahe asemel. ma nõustusin vägagi härra Posselti sõnadega, eriti kui ta defineeris julgeolekut äh, ulatusliku ja strateegilise äh, äh, lähenemise läbi. mina olin raportöör ka viisa, viisaisustamissüsteemi äh, alal ning ma tean seda küsimust, tunnen seda küsimust väga hästi. ning härra Possetil oli täiesti õigus, et me peame siin lähenema strateegiliselt. kui me õõnestame Lääne-Balkani riikide stabiilsust, äh, vähendame me omaenda julgeolekut ma austan väga ka vähemuse arvamust siin komisjonis, eriti just Kosovo puhul. me ei ürita siin õõnestada nende riikide positsiooni, kes ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust. me üritame seda öö, äh, positsiooni ühendada rohkem pragmaatilise lähenemisega Kosovo puhul. muudatusettepanekute sõnastus erineb mõneti libe raportist. ma sain oma asjadega valmis varem kui proua Fajon ja me ei suutnud ühtlustada seda sõnastust päris. aga loodetavasti me seda teeme, sest mõte on siin sama. et vaatamata sellele, et et äh, liikmesriikide pädevuses on tunnustada iseseisvust ja nii edasi. ma nõustun ka proua Kunelsoniga, kes märkis ära, et siin öeldakse lihtsalt, et kõiki nelja mittekvalifitseerunud riiki tuleb kohelda ühtemoodi. komisjoni ettepaneku keerukus seisnes selles, et et siin üritatakse sisse kirjuta-, ei üritatud sisse kirjutada kõiki riike, kes kvalifitseerusid esimesel juulil. juba algusest peale oli seega see kaheastmeline ettepanek. igatahes ma tõ- äh,, tänan väga teid teie toetuse eest siin komisjonis ning äh, loodetavasti need, kes ei ole minuga nõus, nõustuvad siiski Kosovo puhul pragmaatilise lähenemisega. ning te nõustute sellega, et me ei ürita õõnestada teekaarti. me endiselt ütleme, et ilma kriteeriumi meid täitmata viisavabadust ei saa see tuleb kasuks ka meie julgeolekule ning loodetavasti teie lõpphääletusel toetate sellist lähenemist. Eh, e suur tänu, proua Ladford, teie töö ja aktiivsuse eest. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esimene oktoober, meenutame teile. muudatusettepanekud tuleks esitada kas inglise või prantsuse keeles suur tänu. ja nüüd äh, tagasi eelmise punkti juurde, milleks on stabiliseerimisvahendi muutmine ja sõna saab äh, raportöör äh, Brandner, et sõnastada veel oma küsimus komisjonile. tänan. tänan komisjoni kannatlikkuse eest, tänan, et nad on veel siia jäänud, äh, aeg on nüüd äh, tõesti juba päris kaugele jõudnud, aga igal juhul tahaksin nüüd äh, lühidalt rääkida oma teemast. lähtuvalt Euroopa Kohtu otsusest oleme me nõus globaalse hankega ja kümne protsendiga, mis puudutab artiklit nelikümmend üks, me sooviksime laiemat perspektiivi eesmärkide osas ja me tahaksime saada infot nende projektide kohta, mida seni on rahastatud, enne kui me oleme nõus üldise laienemisega. ja ka terrorismivastase keskuse kohta Alžeerias sooviksime lisainfot nii et äh, hea oleks teada, mida selle eelarve rehas, raames on saavutatud. üldiselt äh, võin öelda, et äh, Euroopa Parlamenti tuleks paremini teavitada ja suur tänu teiepoolsete esimeste sammude eest, mida te täna hommikupoole tegite. ja nüüd lõpetuseks veel rahu ülesehitamise partnerluse juurde, et kuidas te plaanite toetada selliseid projekte, seni on olnud konverentsid, tööpajad, uuringud, me peaksime minema kaugemale, sooviksime ka selle kohta teavet. ja lõppkokkuvõtteks me rääkisime sellest, et on rahastatud toiduabivahendit, see ei ole aga optimaalne viis tegutseda ja tõstetan selle küsimuse ka eelarvekomisjonis täna. Grazie, la parola definitiva la dottoressa Ruiz Calavera suur tänu ja lõpetuseks äh, saab äh, sõna veel äh, Euroopa Komisjoni esindaja. tänan Euroopa Parlamenti ja Väliskomisjoni selle olulise toetuse eest, mida te olete andnud Euroopa Komisjonile stabiliseerimisvahendi rakendamisel aastal kaks tuhat seitse suur tänu positiivse analüüsi eest, mis on tulnud komisjonile raportööri poolt. komisjon koos nõukogu ja parlamendiga on muutnud ka vastavalt õiguslikku alust. me toetame kohaldamisala laiendamist ühenduse pädevuste osas ja loomulikult oleme me valmis äh, pakkuma Ahvetile igasugust äh, infot tulevikuprogrammide ja strateegiate kohta, mis puudutab äh, artiklit nelikümmend üks. me tahame teie vajadusi paremini mõista, kui me suurendame siin nelikümmend seitsmelt kümnele protsendile siis äh, on tegemist äh, tõesti väga olulise sättega, seal pööratakse tähelepanu äh, juriidilisele süsteemile, avalikule tervishoiule. me peame kindlasti sama vastavad rahalised vahendid, et rahastada neid ambitsioonikaid programme, mis meil on regioonide üleseid riske ei saa käsitleda isoleeritult, me räägime siin näiteks pandeemiatest, mis võivad eh, levida üle piiride, samuti eh, tuleks siin mainida energiatarneid eh, ja kuritegevuse vastast võitlust, nii et nende valdkondade rahastamine kindlasti annaks olulise panuse eesmärkidele jõudmiseni me oleme loomulikult äh, valmis tugevdama koostööd Ahvetiga, pakkudes teile võimalikult palju infot programmide rakendamise kohta. Euroopa Komisjon oma aastaraamatis äh, räägib ka IFS-ist äh, täpsemalt. me kirjeldame detailselt seda, mida me teeme ja milliste raskustega me silmitsi oleme, räägime ka kriisipiirkondadest, kus on äh, rakendamisel eriprogrammid ja kus lähtutakse erikriteeriumidest. mis puudutab nüüd äh, rahu, partnerlust, siis meil on olnud äh, raskusi selliste programmide rakendamisel peaksime lähenema nendele küsimustele struktuursemalt. meil tuleb äh, suurendada dialoogi osakaalu kodanikuühiskonnaga. Euroopa Komisjon on läbi viinud uuringu, kus on kaasatud kodanikuühiskonna esindajad, Euroopa Komisjon. ja kui me rakendame artiklit nelikümmend kolm rahupartnerluse alal, siis meil tuleb äh, lähtuda väga rangetest piiravatest eelarvesätetest. oleme saanud just kätte raporti, mis äh, teeb omapoolseid ettepanekuid selle teema kohta, anname selle raporti ka teiepoolsele raportöörile edasi, kindlasti tugevdame koostööd äh, kodanikuühiskonnaga, et paremini läbi viia rahualast partnerlust. ja lõpetuseks oleme Avetiga ühte meelt, et eelarvekärped on muret tekitavad. meil tuleks kindlasti see teema tõstatada eelarvekomisjonis, et juhtida ka eelarvepädevate ametkondade tähelepanu sellele probleemile. ma ei taha nüüd pikemalt ähm, rääkida, sellepärast et aeg saab meil kohe läbi, aga igal juhul, kui teil on vaja lisainfot, siis ähm, vaatan ka nõukogu kolleegide poole ja ütlen, et meil kindlasti tuleks püüelda rah-, vastastikuse mõistmise poole ja me peaksime selle ettepaneku niivõrd kiiresti kui võimalik vastu võtma soovitavalt esimesel lugemisel, sellepärast et äh, stabiilsus, äh, stabiliseerimisvahend on ääretult äh, oluline kogu maailmale, sealhulgas ka Euroopa Liidule. suur tänu! suur tänu! käesolevaga on äh, koosolek äh, lõppenud ja kohtume pärastlõunal.